üle. niimoodi, et oleks võimalik kehtestada Birmas äh, täielik äh, demokraatlik riigikord. aitäh, härra volinik Levandovski, esitatud on kuus resolutsiooni ettepanekut ja nende osas asumegi kohe hääletama. ma saan aru, et kolleeg Munisteo Kiisa tahaks veel kodukorra asjas sõna võtta señor presidente se refiere a la resolución sobre rusia. aitäh asepresident see puudutab resolutsiooni venemaa kohta. siin on äh, lõige kaheksateist kus räägitakse välisasjade nõukogu järeldustest äh, ja siin on ettepanek äh, asendada sõna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 Uh, võib-olla midagi läks tõlkes kaduma. kuulasin äh, eestikeelset tõlget ja ma ei saanud ära, mida, mida kolleeg ütles, kas võiksite ähm, korrata? proua kolleeg Ojuland, kui ma asjast õigesti aru sain, siis kolleeg Muniso Kviisa tahaks lõiget kaheksateist muuta. mul on ainult saksakeelne versioon, seetõttu ma täpselt ei tea, kuidas see eesti keeles võiks kõlada. võib-olla on see viga lihtsalt ainult inglisekeelses versioonis. proua kolleeg Muniste Okisa, kas teile piisaks sõnast rakendama või jõustama? esa es la versión alemana sería correcto en inglés la diferencia kui see on nüüd saksakeelne versioon, siis siin on õigesti, aga ingliskeelses versioonis sõna implement ehk eesti keeles rakendama tuleks asendada sõnaga adopt ehk vastu võtma eesti keeles. nii et äh, selle asemel, et rakendada välisasjade nõukogu järeldusi, võtta vastu välisasjade nõukogu järeldused. Um die kui ma õigesti aru sain, oli tegemist nõukogu järeldustega, mida tuleks vastu võtta, mitte järeldada, kas kellelgi on selles osas mingeid vastuväiteid, mina neid ei näe. siis me hääletame sellisel kujul, alustame lõikega kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, originaaltekst Äh, lõige üksteist, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletult vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu. kas ma küsisin teine või kolmas osa? mina oma arvates, no ühesõnaga esimene osa, no ühesõnaga ikkagi kolmas osa, ütleb härra juhataja, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, lõige kaheksateist, kolleeg Munistion Kiisa äh, ette pandud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt just, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, nii palju, kui ma näen, ükshäälselt vastu võetud ja nüüd me hakkame hääletama Aserbaidžaani resolutsiooni Mamatovi teemal, äh, ühisresolutsioon on meil siin, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna muudetud kujul, poolt, vastu, erapooletud üks vastuhäälega vastu võetud ja nüüd need kuus resolutsiooni Rohinga muslimite küsimuses, kõigepealt asu-, alustame ühisresolutsioonist, lõige kuusteist, originaalteksti järgi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kuusteist, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus poolt, äh, mikrofonid, tähendab hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? kaartumake välja siis, kui te olete ikka tõepoolest ära hääletanud. nüüd lõpetan hääletuse. see resolutsioon on vastu võetud ühe erapooletuks jäänuga. kallid kolleegid, selle istungi protokolli eh, esitatakse vastuvõtmiseks järgmise istungi alguses ma ei näe, et kellelgi oleks vastuväiteid, seega on istungjärk katkenud.